istung jätkub. tere tulemast kõigile. tere tulemast volinikule. eilse istungi protokoll ja eile vastu võetud tekstid on kõigile kättesaadavad. kas kellelgi on protokolli kohta mingeid märkusi? ei ole. seega on protokoll kinnitatud